põhjalikult äh, ja arvestame sellega edasise kava väljatöötamisel. suur tänu tähelepanu eest. aitäh, volinik, aitäh, kolleegid, äh, kes meiega lõpuni jäid. arutelu on nüüd lõppenud, hääletamine toimub kolmapäeval. järgmine istung on homme kell üheksa päevakord on avaldatud, see on äh, kättesaadav Euroopa Parlamendi kodulehel Äh, suur tänu ka tõlkidele. istung on tänaseks lõppenud